aga siiski ma tahaksin kohal olevatele parlamendisaadikutele mm, anda ülevaade ära tuua mõningad täpsustused selle teemaga seoses. kui ma poolteist aastat tagasi hakkasin tegelema selle valdkonnaga, äh, siis minu äh, laual oli kaks väga ulatuslikku äh, infoprojekti, mis kujutasid endast väga, väga häid ja kaasaegseid koostööprogramme ja projekte. ja tegemist oli siis komisjoni, komisjoni ja öö, väga suure infokontserni vahelise lepinguga, mis sõlmiti kahe tuhande kolmandal aastal. tegemist on väga keeruliste lepingutega, tuleb omavahel ühendada ja omavahel koos toimima panna eh, kesksüsteem ja liikmesriikide vastavad eh, süsteemid ja seda mm, väga keeruka, läbi väga keerukate tehniliste lahenduste. ja ma olen alati üritanud eh, parlamenti ka teavitada nende süsteemide arengutest ja pärast äh, veebruari kahe tuhande üheksanda aasta vastavat ministrite nõukogu ma kirjutasin Kodanikuvabaduste komisjoni, parlamendi Kodanikuvabaduste komisjonil äh, esimehele kirja, kus ma tegin ülevaate süsteeme siis kaks arengutest ja koopia saatsin härra Coelhole, äh, kuna Teie olete tavapärane raportöör nende teemadega seoses ja te jälgite väga äh, suure tähelepanuga neid kahte, kahte süsteemi, neid kahte teemat. ja praegu juhindudes äh, selle läbipaistvuse äh, nõudest ja soovist jagaksin ma teiega ka täna mõningat täiendavat informatsiooni. nii nagu kõigi tööstusprojektide puhul, kujutavad ka need kaks projekti end Äh, on nende kahe projektiga seoses olnud ka mahajäämust, riske ja tõsi see on, et olukord ei ole rahuldav siis kahe puhul ja samamoodi ka Vissi puhul. ja vaatamata sellele, et on mobiliseeritud komisjoni eksperdid, liikmesriikide eksperdid, on jätkuvalt siis kahe teel erinevaid takistusi ja mis puudutab äh, VIS-i, siis on ta praegu jõudnud äh, sellisesse etappi, mis on muidugi väga tähtis etapp. esialgsed tehnilised nõuded on muutnud väga keerukaks äh, testimise, aga tundub, et nende tehniliste lähteülesannete läbivaatamine koostöös liikmesriikidega peaks võimaldama meil seda, et me jõuame nüüd ka öö, äh, katsetamise öö, äh, faasi. kõigepealt tahaksin ma rääkida siis kahest. tihedas koostöös eesistuja, liikmesriikide ja lepingupartneritega on komisjon praegu äh, välja töötamas juhiseid mis pandi paika ka teise ja neljanda juuni nõukogu äh, järeldustes. kõigepealt äh, on kõik osapooled osalenud väga aktiivselt esimeste katsestuste ettevalmistamises, mida nimetatakse milstoneiks ja selle eesmärgiks on eh, saada kinnitus sellele, et praegune tehniline lahendus on õige ja tugev ja konsortsium, kes vastutab selle projekti eest, eh, nendega on üle vaadatud ka le-, vajalikud lepingu eh, muudatused, mis puudutab milstone'i, siis tegemist on ühe miljoni kahekümne viie tuhande euro suuruse äh, summa suurenemisega. edasi projekti juhtimine ja järelevalve. me oleme tugevdanud survet ka lepingupartneritele ja seda läbi äh, ka vastavate nõuete ja reede õhtul ma võtsin ühendust selle ettevõtte juhiga, kes vastutab selle projekti eest ja palusin, et ta e, isiklikult mind teavitaks sellest, millised on need meetmed, mida ta kavatseb rakendada selleks, et likvideerida tehnilised e, probleemid ja nii nagu juunikuu nõukogus ka otsustati, on komisjon alustanud ettevalmistavat tööd selleks, et kasutada alternatiivset stsenaariumi ja seda siis juhul, kui praegune tehniline lahendus peaks läbikukkumiseks kujunema. ja selleks, et arvesse võtta ja järgida uut ajakava, peame me ka õigusloomelises plaanis arvesse võtma äh, reaalset olukorda ja seetõttu on komisjon välja pakkunud ka vastavad muudatusettepanekud ja praegu konsulteeritaksegi parlamenti seos, nende, seoses nende muudatusettepanekutega. ja see annab meile võimaluse ka detailselt uuesti seda teemat arutada. nüüd, mis puudutab VIS-i, siis kesksüsteemi tasandil alustas aprillis kaks tuhat üheksa lepingupartner testimiskampaaniat, mis on vajalik selleks, et anda hinnang äh, saavutatud edusammudele. lepingupartner ei ole äh, veel suutnud austada või järgida kõiki endale võetud kohustusi selleks, et see testiperiood lõpule viia ja vaatamata sellele, et on antud täiendavat aega eh,, Eh, komisjon on mõelnud ka sanktsioonide eh, peale ja eh, viiviste trahvide peale, mis seonduvad selle mahajäämisega. et võib-olla on siin tegemist ka kontseptsioonilise eksimusega. tundub, et STT, aga samas STT tundub olevat siiski õigel teel ja üheteistkümnendaks novembriks peaksid äh, katsetused läbi saama, aga samas peavad liikmesriigid ka oma siseriiklikud süsteemid kohandama selleks, et VIS-i kasutada. vähemalt kolm liikmesriiki on kokku puutunud väga tõsiste raskustega. ja mahajäämus, mis tuleneb nendest kolmest liikmesriigist, on veel suurem kui see mahajäämus, mis meil on kesksüsteemi tasandil. nii et praegu viime me koos liikmesriikidega läbi detailset analüüsi selleks, et täpsustada uut ajakava VIS-i käivitamiseks ja meil on vaja selleks selgelt näge-, selget nägemust ka kesksüsteemi katsetamisest. Need kohtumised, mis mul eelmisel reedel olid, võimaldavad mul loota ja arvata, et üheteistkümnes november siiski võib olla see ajahetk, millal me saame teada, kas praegu käimas olevad katsetused äh, on positiivsed või mitte. aga nii või teisiti on vaja seda, et nii liikmesriikide süsteemid kui kesksüsteem toimiksid selleks, et kogu süsteem op-, öö, öö, toimiv oleks. aga nii, kui me oleme selle uue ajakava paika pannud, teavitame sellest kindlasti ka parlamenti. lõpetuseks tahaksin ma öelda, andke mulle andeks, et ma natukene liiga pikalt rääkisin, aga tõesti, ma soovisin öö, detailselt teile rääkida ja ülevaate anda siis kahe VIS-i arengutest et tõesti murettekitav on praegune olukord, ei ole mõtet seda teie eest ka peita, et äh, nii eelarvelised poliitilised riskid, kui, mis seonduvad mõlema projektiga, nõuavad seda, et kõik mobiliseeriksid oma jõud. me oleme äh, rakendanud nende projektide teenistusse ka väga suuri rahalisi vahend, vahendeid, siis kahega seonduvad eelarvesummad on natuke rohkem kui kaheksakümmend miljonit. ja natukene rohkem kui pool sellest summast, nelikümmend neli koma viis miljonit on praeguseks hetkeks äh, äh, eraldatud, ära kasutatud ja kogusumma, mis seondub VIS-iga praegusel hetkel, on seitsekümmend neli koma viis miljonit. ja ligikaudu nelikümmend kolm koma kolme miljonit on praeguseks hetkeks ära kasutatud. ja eh, need summad vastavad eh, summadele, mis on sarnaste projektidega eh, ära kasutatud nii Euroopas kui ka mujal maailmas austatud parlament, ma ta-, äh, rõhu-, tahaksin siinkohal rõhutada seda, et ma äh, kindlasti teavitan parlamenti kõigist arengutest, millel saab olema mingisugunegi mõju eelarvele ja öö, äh, nende projektide ajakavale. ja tõsi see on, et kui meil nüüd õnnestub VIS ja siis kaks ellu viia, siis me anname Euroopa käsutusse kõik, maailmas kõige täiuslikuma sellise süsteemi ja muidugi me peame suutma ületada kõik takistused, mis meie teel on ja me peame suutma tõesti pragmaatiliselt lahen-, läheneda sellele ja ma loodan, et meil on selleks olemas ka parlamendipoolne toetus ja me tegeleme tõesti suurima tähelepanuga kõigi nende või mõlema kahe tähtsa projektiga suur aitäh, volinik Varro teile ja nüüd annan sõna härra Pusutilile. Teil on kaks minutit ja te saate sõna Rahvapartei fraktsiooni nimel, palun. suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin alustuseks tänada asepresident Barrot selgituste eest ja meie poolt ma tahaksin selgitada seda, miks me seda arutelu tahtsime. me tahtsime seda sellepärast, et äh, Schengeni mm, piirkond on meie jaoks ääretult oluline. see on oluline sellepärast, et äh, mm, sellega on seotud kodanike liikumisvabadus, aga äh, me tahame täielikku vabadust kodanikele, ei taha me samas seda, et äh, kurjategijad vabalt liikuda saaksid ja seetõttu on meil äh, siis see Schengeni infosüsteem, äh, mille eesmärgiks mis peab nüüd muutuma eh, Schengeni infosüsteem kaheks, eh, mis võimaldaks meil tagada kodanike vabaduse ning samal ajal eh, võtta ära sarnane vabadus kurjategijatelt. see uue põlvkonna Schengeni infosüsteem siis kaks on ääretult oluline. see oleks pidanud olema valmis juba pikka aega tagasi, aga siiani seda veel äh, saavutatud ei ole. ja saavutamiseni läheb arvatavasti ka veel veidi aega ja sel põhjusel me olemegi siin ja esitame neid küsimusi, mida me esitame komisjonile, me tahame teada, millised on põhjused äh, viivituse taga, milliseid tagatisi on võimalik anda selleks, et tagada, et seda süsteemi tõesti äh, sellisel kujul, nagu ette nähtud, ka ellu rakendatakse. ma äh, tahan olla kindel, et minu sõnumist aru saadakse, meie peamine eesmärk on teha tööd komisjoniga koos, selleks, et tagada, et Schengeni piirkond äh, toimiks kodanike huvides ilma et äh, seda saaksid ära kasutada halbade kavatsustega isikud suur aitäh ja nüüd annan sõna sotsialistide ja demokraatide esindajale härra Moraesele. lugupeetud volinik, suur aitäh, et te täna siia tulite selleks, et meid informeerida ja me hindame teie poolt antud infot kõrgelt. nagu härra Pusutil tahan ka eh, mina selgitada eh, seda, kui tõsiselt me oleme mures äh, Äh, sellepärast, et sissi, üleminek siis kahte on äh, ajakavast maha jäänud me oleme tõesti mures, härra Coelho ja teised on seda muret ka juba mõnda aega väljendanud ning lugupeetud volinik, tuleb veel kord mainida, et need olulised viivitused on murettekitavad, aga nagu te teate, võtmeküsimused parlamendi jaoks on läbipaistvus ja aruandluskohustus, eriti kui me räägime tundlikest andmetest. kas seadusandjana ja Euroopa Liidu ainsana otseselt valitud institutsioonina tuleb parlamenti teavitada eh, selliste süsteemide arengutest, nagu me oleme seda mitmel korral varem ka nõudnud. oma resolutsioonis ei taha me ehm, eh, ebamõistlikke nõudmisi esitada, me tahame olla mõistlikud me tahame, et meid eh, teavitatakse sellest, milline on asjade seis, et ehm, meile antakse teada, miks asjad on viibinud ja et meile kinnitatakse, et asjad tõesti lahenevad Ehm, mm, need projekt mõjutavad eh, nii Euroopa kodanikke kui väljaspool olevaid inimesi ja me tahame, et need süsteemid oleksid välja töötatud läbipaistvalt. oluline on aga tuua välja ka sellised laiemad eh, aspektid, mis selle projektiga seotud on tehnilised arengud äh, seoses nende ulatuslike tehniliste süsteemidega on midagi, mis ei tekita usaldust. paljudel liikmesriikidel on olnud äh, palju raskusi äh, oma suurte andmebaaside väljaarendamisel, see puudutab ka minu koduriiki ja tema IT-andmebaaside väljaarendamist. usaldus sellise tegevuse vastu on ääretult oluline ja seetõttu me peame kõikide parteides tegema tööd selle nimel, et vaadata, kuidas äh, tegeleda probleemidega juba planeerimisstaadiumis ja mitte hiljem, me peame õppima minevikust, me peame usaldama neid süsteeme ja lõppude lõpuks toimivad need süsteemid ainult siis, kui toimub äh, tehniline äh, koostöö, aga ka siis, kui on usaldus nende süsteemide vastu parlament äh, äh, tegeleb nende küsimustega avalikult ja loodetavasti on tal ka tulemusi. suur aitäh ja nüüd saab sõna Sarah Ladford tema saab sõna äh, ALDE fraktsiooni nimel, palun, teil on viis minutit. ma tänan, proua president, mul ei ole kunagi nii palju kõneaega olnud ühe õhtu jooksul kogu minu kümneaastase olemise ajal siin Euroopa Parlamendis. kümme minutit kokku, see on tõesti luksus, mida alati ei saa lubada ja ma kasutan selle tõesti ära. ja ma olen väga tänulik loomulikult äh, asepresidendile Barrole, et ta tuli ja rääkis meile nendest probleemidest ja me tõesti e, tahame saada sellist ajakohast informatsiooni ja kõik, kes vähegi teavad, mida kujutab endast suure IT-projekti e, paigaldamine avalikus sektoris, oma liikmesriigis teavad, et tihtipeale needsamad probleemid kerkivad nii tehnilised kui ka eelarvelised. aga kahjuks kui on kaks nii mastaapset eh, süsteemi, siis kaks ja viis infosüsteem kõneks, siis selge on see, et siin on kaalul mitte ainult Euroopa Liidu sisejulgeolek ja ma tulen selle juurde hiljem tagasi, vaid siin on kaalul ka Euroopa Liidu viisapoliitika usaldusväärsus. ja mina viisinfosüsteemi raportöörina loomulikult äh, olen ka olnud surve all, sest me tahame, et õigusaktid sünniksid õigel ajal ja me tahaksime, et VIS juba käigus oleks, nagu ta pidanuks praeguseks olema, nii et igasugused ajalised viivitused on väga pettumust valmistavad. ja nüüd ma tahan teilt küsida, millised tagajärjed hakkavad sellel, nendel viivitustel olema viisataotlejatele? kas ei teki liiga palju segaduses olevaid inimesi, sest kakskümmend miljonit viisataotlust on ju meil läbi vaadata aastas ja igasugused viivitused mõjutavad neid inimesi ja loomulikult see teenuste sisseostmine, mis praegu toimub nende projektide raamis. Te ütlesite, et on lepingulised trahvid eh, seatud nende viivituste tõttu, mis VIS infosüsteemiga on olnud. kas te äkki ütlete, millised konkreetsed trahvid ja kui suured lisakulud äh, kõige sellega seonduvad ja kas te ka pal-, palun räägiksite meile, volinik Barro, kas te ikka usaldate endiselt eh, peatöövõtjat või eh, tuleb võib-olla isegi leping tühistada? loomulikult see kõik mõjutab ka agentuuri loomist, kes peab hakkama tegelema SIS ja VIS süsteemide äh, haldamisega ja andmebaaside äh, töö korraldamisega ja ma arvan, et andmete kogumine suuremahuliste järelevalvesüsteemide puhul tuleb uuesti läbi vaadata. arvestades, et meil on sellised suured tehnilised infrastruktuuri probleemid ja minu järgmine küsimus, praeguste hinnanguste kohaselt siis kaks eh, läheb tööle aasta kaks tuhat üksteist viimases kvartalis. loomulikult karta on, et endiselt tekib viivatusi. suvel kaks tuhat kaksteist toimuvad olümpiamängud Londonis ja Ühendkuningriigi valitsus ei kasutanud võimalust ühineda siis ühega. ja ta ainult ise teab, miks ta nii tegi. ja tal oli aastaid, et ühineda siis ühega, aga ei, Ühendkuningriigi valitsus ütles, et me ootame ära siis kahe. ja nad ütlesid, et nad ei ka tunne muret äh, tagajärgede pärast, mis julgeolekul on, aga mitte ainult Ühendkuningriigi, vaid ka Euroopa Liidu julgeolek võib ohtu sattuda, kui Ühendkuningriik ei osale äh, Schengeni info süsteemis, politsei ei saa juurde pääseda informatsioonilise süsteemi sel ajal, kui Londonis toimuvad olümpiamängud aastal kaks tuhat kaksteist. volinik Barro, mida te arvate, millised tagajärjed eh, kõigel sellel on julgeolekule? see mm, olümpiamängudega seonduv julgeolekutemaatika, mm, minu valijad on selle pärast väga mures Need olid mõned küsimused, mida ma tahtsin teilt küsida ja aitäh, et tulite meile külla. ma tänan. nüüd ma annan sõna äh, Roheliste fraktsiooni esindajale äh, Tatjana Ždanokale kolmeks minutiks yeah,. Would... tänan. oma fraktsiooni nimel ka mina tahan tänada volinik Barrod nende selgituste eest, mis ta andis loomulikult ka meie kahetseme praegust olukorda, mis on kujunenud SIS kahega ja VIS infosüsteemiga. aga ma tahaksin rääkida ka muudest muredest, mis meil on. Te teate, et äh, meil on mm, mured biomeetriliste andmete kasutamisega, eriti VIS ja SIS kaks süsteemis. ja ma tahaksin siin rõhutada meie seisukohta veel kord. nagu Sara Latvort, ka mina olen väga tänulik selle eest, et mul on täna küll mitte kümme, vaid kuus minutit võimalik rääkida, aga sellele vaatamata. ka meie fraktsioon kahetseb, et ikka rohkem ja rohkem ametivõimusid omab õigust juurde pääseda informatsioonile selles süsteemis. ja meie oleme mures, et siis kujundatakse ümber tehnilisest instrumendist selliseks üldiseks kontrolli ja, ja järelevalve jälgimise süsteemiks. ja sellepärast me tuletame meelde, et on vaja sidusat õiguslikku raamistikku andmete kaitse vallas ja meil peab olema väga kõrged standardid. meil on vaja minimaalsed kaitsemeetmed ka menetlusõiguse tasandil ette näha Eh, kui me tahame need uued süsteemid töösse rakendada. ning me kahetseme ka, et nõukoguga ei ole koostöö olnud hea, eriti et ei oldud nõus kasutama rakendusmeetmete puhul kaasotsustusmenetlust ning me loodame, et tulevikus parlament saab regulaarselt usaldusväärset informatsiooni testide kohta, kulude kohta ja nii edasi. ma ei taha üle korrata eh, neid samu küsimusi mida juba küsiti volinik Barrolt eh, peatöövõtja kohta ja lepingust tulenevate kohustuste kohta. ja mis juhtub siis, kui testid veelgi viibivad, mis see kõik maksma läheb? ja see olukord näitab, et me saame vältida paljusid küsimusi, kui parlamendil lubatakse algusest peale osaleda kogu protsessis täiel määral ja ma loodan, et äh, see konkreetne juhtum näitab, et tõesti aeg on tulnud korralikult koostööd teha. suur aitäh ja nüüd annan sõna ECR fraktsiooni nimel äh, härra Kirkhopile, teil on kaks minutit. president, äh, mina olen alla kirjutanud oma fraktsiooni nimel sellele ühisresolutsioonile. on ääretult oluline, et meie Euroopa Parlamendis äh, kutsume komisjoni üles võtma vastutust, kui me räägime maksumaksjate raha kasutamisest. tõsi on see, et rahval on huvi selle tundliku valdkonna vastu, mis tegeleb andmekaitsega. on esinenud palju probleeme ja viivitusi ning süsteeme ei ole ikka veel toimiv ja nüüd on kõhklusi selles osas, kas see projekt on üldse elujõudne. ma tahaksin komisjonilt küsida, miks sellised viivitused on aset leidnud ja miks on liiga palju kulutatud, milliseid tegevusi on tehtud selleks, et puudujääke likvideerida. me tahame näha täielikku läbipaistvust rakendusprotsessis ning selles osas, mis puudutab finantsaspekte, mida ma ka juba mainisin. nagu meie resolutsioon ütleb, siis Ühendkuningriik, kes ei ole praegusel hetkel Schengeni täisliige, koos paljude teiste liikmesriikidega, liikmesriikidega ei taha olla sisse süsteemi liige enne, kui lahendused on leitud. ma tahaksin teada ka seda, milliseid tegevusi on tehtud selleks, et peatöövõtjaid vastutusele võtta. ma tahaksin, et komisjon selgitaks, miks nad ikka usaldavad praegust peatöövõtjat ning mida äh, teha selleks, et süsteemi edukalt edasi viia. ma tahaksin teada, kas sellel projektil on tulevikku või me peaksime kogu selle algatuse osas ümber mõtlema. nagu volinik Barrot juba ütles, siis mõned äh, riigid viivitavad asjaga, aga usaldus puudub ja seetõttu ei saa neid ka süüdistada. Euroopa Parlamenti tuleb pidevalt teavitada asjade kulust nende süsteemide rakendamisega seoses. ma ootan pikisilmi komisjoni vastuseid nendele küsimustele, mida mina ja minu kolleegid on tõstatanud, aitäh! suur aitäh! ja nüüd annan sõna proua Kornelia Ernstile, kes saab sõna kuue NGL fraktsiooni nimel. Teil on poolteist minutit. kõnelejal puudub kahjuks mikrofon ma pean ütlema, et meie ei jaga Rahvapartei muret siinkohal, sellepärast et me usume, et siis kahe edasine areng ja arendamine ei ole tegelikult vajalik ja on tegelikult poliitiliselt ka vale ja me usume seda kolmel põhjusel, kõigepealt sellepärast, et äh, andmed Ähm, mis puudutavad politseitööd ja julgeolekuüksuste tööd, äh, äh, segunevad ja neid andmeid ei ole võimalik äh, kaitsta. nüüd biomeetrilised andmed, mis siia on ka kaasatud sellesse süsteemi, on nagu eksperiment ja sel põhjusel me ütlemegi, et SIS eh, on midagi, mida peab eh, edasi arendama, see on juba olemas. see oleks pragmaatiline ja mõistlik ettepanek, eh, vaatamata sellele, et ka seda süsteemi on üsnagi palju kritiseeritud, aga ma tahaksin öelda lihtsamalt seda siis kaks on de facto läbi kukkunud, miks me tahame eh, siis eh, selle süsteemiga endiselt edasi minna, sellel ei ole mingisugust mõtet sees. ma arvan, et oleks võimalik säästa raha, raha, mida on valesti kulusta, kulutatud. Eh, meile ei valmista muret siis kahe viivitused Saksamaal, Tšehhi Vabariigiga piirneval territooriumil ning veel ühel territooriumil äh, äh, tuleks paremini organiseerida politseijõud, mitte selle süsteemiga edasi liikuda. aitäh ja nüüd annan sõna järgmisele kõnelejale, härra Carlos Coelhole, teil on kolm minutit. ma tänan, proua president, lugupeetud saadikud, tahtsin alustada sellest, et tänan asepresidenti Barrot tema avalduse eest. ehkki ma leian tegelikult, et tema positsioon ei ole õiglane, olnuks õiglane hoopis siin üle kuulata nõukogu. sest komisjoni tõesti on lihtsam siia kutsuda kuulamiseks kui nõukogu. nüüd siis kaks pidi ju jõustuma märtsis kaks tuhat seitse ja tekkisid igasugused probleemid ja see uus süsteem ei ole veel endiselt käigus ja mõned inimesed nüüd ütlevad, et enne aastat kaks tuhat kaksteist ta ei käivitugi ja see kõik räägi-, seab küsimusmärgi alla eh, projekti eh, elujõulisuse. sama lugu ka on VIS, sama lugu on VIS-iga ja sama peatöövõtja teostab ka seda mm, projekti asepresident Barrot on oma poliitilise karjääri kestel alati üles näidanud pädevust ja pühendumist Euroopale. me teame, et siis äh, kaks on projekt, mida tema ei alustanud, ta sai selle pärandiks, kui ta oma äh, ametikoha üle võttis. aga Euroopa Komisjonil on suured ülesanded seoses selle projektiga täita ja ettevõte, kes äh, Eh, kesksüsteemi eest vastutas, ei täida oma kohustusi ja nüüd peame meie küsima mm, komisjonilt, miks meil on vaja selgitusi, meil on vaja paremini kontrollida ju oma välispiire, meil on vaja julgeolekut tõsta, meil on vaja biomeetrilisi andmeid ning samuti on meil vaja korralikke ühendusi eh, kaks testi kahekümne teisel detsembril ja suvel kaks tuhat kümme on teine üleüldine test vaja läbi viia. eesmärgiks on eh, tagada, kontrollida eh, süsteemi stabiilsust ja efektiivsust seitsmekümne kahe tunni jooksul ja tähtis on veenduda, et eh, andmed on ka tõesti korrastatud. nüüd ma tahaks teada, kas on mingeid riske selle detsembrikuise testimisega. selleks, et vähendada riske, äh, võib-olla peaks vähendama nende liikmesriikide arvu, kes testimises osalevad. nüüd äh, uued testid. kas need on osa lepingust või need uued testid on täiendavalt äh, läbiviidavad ja tähendavad täiendavaid kulutusi? Äh, äh, tihtipeale on küsimusi tekitatud äh, raha maksmine erisuguste teenuste eest, mida on projektis osastatud ning loomulikult kõigil on mureks suured viivitused projektiga. kas, kas ja kui suures summas on trahvitud peatöövõtjat kõigi viivituste eest? ja veel üks küsimus. kui me peaksime peatama lepingu peatöövõtjaga, mis, millised tagajärjed sellel on? ning viimane küsimus, kas on tõsi, et Rumeenia on väljunud projektist? ja äh, kaalub ühinemist VIS-iga hoopis. tänan, ega meil aega ei napi nii et ma tõesti ei pea teid mikrofoni välja öö, lülitama, kui te kõneajast üle lähete, aga üritage siiski enam-vähem sellest kinni pidada. härra Strasser, palun. ma tänan. proua president, ma üritan oma kahest minutist kinni pidada. põhimõtteliselt me tervitame siis kahe ka seonduvat selle kasutuselevõttu aga aastast kaks tuhat kui ma olin me, oma riigi siseminister, siis ma olin väga huvitatud projektist ja meil lubati, et aastaks kaks tuhat seitse saab see valmis. meil uutel liikmesriikidel oli seda äärmiselt vaja julgeolekukaalutlustel Eh, nüüd on meil uued liikmesriigid Euroopa Liidus, aga siis kahte veel ei ole. nii et ma usun, et see viivitus on midagi, mida peame väga tähelepanelikult ja rangelt uurima ja vaatama, millised tagajärjed sellel kõigel on. me peame ka õppust võtma tulevikuks sellest projektist. me mõistame, et komisjon on väga palju vaeva näinud, et selle projektiga eh, edasi liikuda aga samas testide tulemused ei ole olnud väga edukad. ning ei tasu siin suuri kompromisse sõlmida, sest sellega pannakse ohtu süsteemi stabiilsus ja usaldusväärsus, töökindlus. igasugune täiendav rahaliste vahendite eraldamine, sealhulgas testidele, on midagi, mis ei peaks minema äh, liikmesriikide õlule ja ei tohi olla rohkem viivatusi, meil on sajaprotsendilist läbipaistvust vaja, me peame täpselt teadma, mida teevad need inimesed, kes seda projekti komisjoni poole pealt läbi viivad, teevad ja samas me tahame teada ka, millised rahalised karistused on neile, kes on viivitused põhjustanud. ma tänan. Te tõesti pidasite kinni oma kõneajast proua Edith Bauer, palun, teil on nüüd sõna kaheks minutiks. kedves elnökasszony, biztos úr, ban amikor az új tagországok. suur tänu. suur tänu, härra volinik. kaks tuhat kuus see oli see aeg, millal uued liikmesriigid pidid agi üle võtma, millel siis süsteem pidi ka toimima hakkama. aga vahepeal on selgunud, et see süsteem ei toimi. ja see tähendab seda, et tehniline aluspõhi ei olnud piisavalt tugev. tol ajal Portugal eesistuja riigina leidis lahenduse selleks, et äh, oleks võimalik edasi minna siis ühega ja nüüd on vaja olnud taaskord äh, uusi põhimõtteid rakendada, uut tehnilist alust äh, siis kahe jaoks. ja on vaja olnud ka uusi rahalisi vahendeid ja see on Euroopa maksumaksjale päris kalliks läinud aga samas on tegemist ju investeeringuga meie kodanike turvalisuse huvides, see on, see on tõsi. ja tegemist on tõesti väga tähtsa muutusega Euroopa julgeolekut silmas pidades. aga ma tahaksin esitada ühe küsimuse praegusel hetkel räägitakse kahe tuhande kuuenda, kahe tuhande seitsmenda aasta asemel sellest, et kümne aasta pärast alles hakatakse seda öö, rakendama. aga millest see tuleneb, et nüüd on, meil on kaks korda rohkem aja, aega vaja? jah, muidugi on olnud probleemne, mis on öö, ajakava edasi lükanud, aga mis on need põhilised põhjused olnud? kas on olnud riike, kes ei ole soovinud osaleda selles, kes on soovinud asju edasi lükata? ja kuidas on praegu Wissiga lood? suur tänu, nüüd on vaba mikrofon. Pieter Lukatševska on palunud üheks minutiks sõna, palun. suur tänu Äh, võttes arvesse siis kahe ka viivitusi, äh, siis nüüd on selgunud, et ta ei käivitu aasta kaks tuhat üksteist lõpuni, võib-olla alles kaks tuhat kaksteist saame ta. Äh, selge on see, et tuleb tema funktsionaalsus läbi testida, sest kui ta funktsionaalseks ei osutu, siis on vaja ähm, kasutada alternatiivset plaani ja hakata täiustama hoopis siis ühte. kas komisjon on valmis sellist alternatiivplaani äh, ellu viima? ja arvestades teatud liikmesriikide poolt tehtud investeeringuid, äh, kõik need seadmed, mis on soetatud uue süsteemi mm, jaoks, kas neid seadmeid on võimalik kasutada vana süsteemiga? ja tahaks teada ka täpsemalt, lepinguliste trahvide kohta. aitäh, ma ei näe, et rohkem sõnasoove oleks, nüüd ma annan sõna volinikule. volinik Varro, palun. tänan, proua president. jah, täiesti selge on see, et ma ei saa vastata kõigile küsimustele, mis mulle esitati tegemist on keerulise ajaga WIS-i poole pealt on käimas testid, mis peavad lõppema üheteistkümnendaks novembriks ja mis puudutab siis kahte, siis on see see milstone. see kriteerium, mis tuleb täita ja täita enne aasta lõppu. aga ma üritan siiski vastata, kõigepealt ma tänan kõiki sõnavõtjaid ja minu sooviks on, et Euroopa Parlament oleks alati kaasatud ja ma tuletaksin teile meelde, et need kaks ulatuslikku süsteemi töötasid välja liikmesriigid ja seda just sellepärast, et äh, tagada vaba liikumine, aga samas tagada ka turvalisus, nii nagu härra Pusutil ka ütles. kõigepealt ma tahaksin vastata küsimustele, mis puudutavad VIS-i ja äh, vastata proua Ladfordile, kes raportöörina on äh, ka selle probleemiga tegelenud. mida me võime öelda, on see, et et VIS-iga viiakse läbi testid enne üheteistkümnendat novembrit ja need testid näitavad meile seda, et kas on vaja midagi muuta eesmärk, kuni siiani oleme me mõelnud, et VIS-il on väga hea ülesehitus, mingisuguse, mõningaid puudusi on, aga need on võimalik likvideerida. ja testid näitavad siis ära selle, et kas meil on vaja äh, katkestada leping peatöövõtjaga või mitte, aga praegu on seda natukene liiga vara öelda ja siis edasi äh, vaatame me ka, kuidas äh, on asjad ajakavaga ja nõukogu kahe tuhande viiendal aastal otsustas, et liikmesriigid peavad arendama omavahelises kooskõlas ja koordineeritult seda süsteemi ja et VIS alustab toimimist öö, äh, teatud kuupäeval alles siis, kui kõik liikmesriigid on teavitanud sellest, et nad on vajalikud õiguslikud muudatused ja ka tehnilised äh, nõuded täitnud. ja mis on VIS-i eesmärgiks oli, et kõigepealt alustatakse Põhja-Aafrikaga, selle esimese regiooniga, millega seonduvad kõige suuremad äh, ebaseadusliku rände riskid ja julgeolekuriskid ja sellega seoses ma tahaksin öelda, et et kuna see peab hakkama toimima äh, samaaegselt kõigis liikmesriikides, siis kõik liikmesriigid peavad olema suutelised äh, haldama VIS-i, sellepärast et väga kahju oleks sellest, kui kesksüsteem on funktsioneeriv, toimib normaalselt, aga samas on mõningad liikmesriigid, kes on maha jäänud ja see tooks kaasa selle, et me peaksime tähtaegu jälle pikendama. ka nüüd proua Latfordile vastuseks, proua Latford rääkis olümpiamängudest, ma tõesti loodan, et enne olümpiamänge oleme me suutnud edasi minna, aga tõsi see on, et me oleme ette näinud selle, et Ühendkuningriik võiks äh, liit-, liituda siis ühega, kui see osutub vajalikuks seoses olümpiamängudega. ja mis ma tahaksin veel öelda, on see, et tavapäraselt viisataotlejate osas me loodame, et me suudame öö, kavandatu ellu viia enam-vähem selleks öö, selleks kuupäevaks, mis on paika pandud, sest viisa shopping võib äh, tõesti ulatuslikumaks muutuda, kui me äh, VIS-iga väga palju maha jääme ajakavast. Äh, proua Ždanoka rääkis biomeetrilistest andmetest ja süsteemile juurdepääsu kontrollimisest. ma arvan, et meil tuleb veel võimalusi rääkida arutada seda teemat veel, aga see juurdepääs on allutatud väga selgetele reeglitele. proua Ernst ma arvan, et te päris selle süsteemi vastu ei ole. võtsin teadmiseks selle, mis härra Kirkov ütles ja nüüd äh, vastuseks härra Coelhole. härra Coelho tunneb väga hästi siis kahte ja ma üritaksin talle vastata mõnedele tema küsimustele ja võib-olla kirjalikult vastan äh, ülejäänud küsimustele, nii et oleks kõik, kõik seitse küsimust saaks vastuse mida me võime öelda, on see, et komisjon on alustanud äh, läbirääkimisi oma lepingupartneriga ja läbirääkimised puudutavad kahte asja, täiendavate teenuste ja täiendavate vahendite tellimine ja siis aluslepingule lisa, äh, lisa seoses siis kahega äh, ja juuli lõpus me jõudsime kokkuleppele, aga tõsi see on, et peatöövõtja ütles, et oli selliseid tehnilisi tingimusi, mis äh, raskendasid selle esimese sammu nõndanimetatud milstonei ette elluviimist ja samas kirjutati alla äh, siiski esmasele lepingule, mis näeb üle, ette ülemineku milstonile ja nüüd ma tahaksin öelda ka veel, et analüüsiperiood ja paranduste sisseviimise periood võimaldas meil ka näha seda, et siis kaks tugineb võib-olla tõesti teinekord keerukatele põhimõtetele, aga õigetele põhimõtetele ja see süsteem on täiesti parandatav. ja see analüüs võimaldas meile näha ka, et millised on võimalused selle süsteemi parandamiseks. ja teadmiseks härra Koeljole ja kogu parlamendile, tõsi see on, et selles valdkonnas on meil tegemist väga ambitsioonika projektiga ja tõsi see on, et alati ei ole kerge ette näha, et kuidas asjad tulevikus edasi lähevad. aga samas, mida ma siiski võin öelda, on see, et jah, me oleme rakendanud ka rahalisi äh, trahve Juulet Pakatsteeria suhtes ja lepingulised trahvid, et karistamaks teda ühelt poolt kõigepealt tema suutmatuse eest äh, viia see süsteem nõutud tasemele ja läbi viia OSD testid ja praegusel hetkel ka selle, äh, selle mahajäämuse eest, mis on aset leidnud VISi testimisel nii et äh, need karistused või trahvid kujutavad endast kolme ja poole miljonilist summat. ja see on siis, see puudutab issi ja siis kahe osas on see peatatud äh, pärast seda, kui me alustasime jaanuaris äh, parandamist, aga muidugi, kui me peame loobuma äh, sellest, nendest projektidest, siis peab peatöövõtja ka äh, vastutust kandma. austatud parlament, aga praegusel hetkel arvesse võttes seda, mis ma ühelt poolt ütlesin VIS-i kohta, see tähendab seda, et et arvesse võttes neid teste, mis leiavad aset enne üheteistkümnendat novembrit ja siis kahe osas arvesse võttes seda, eesmärk, et me suudaksime enne aasta lõppu kontrollida, et kas Milestone'i ülesehitus tõesti on nüüd toimiv. et kuna praegu oleme me nende testide läbiviimise etapis ja Milestone'i ettevalmistamise etapis, siis ma praegu ei saa rohkem teile midagi öelda, aga parlament on alati teretulnud aitamaks meid selleks, et tagant tõugata peatöövõtjat. ma olen ka isiklikult väga ulatuslikult pühendunud selles, sellele projektile, täpselt samamoodi nagu Galileo puhul. et väga tähtis on päästa need kaks projekti, projekti, mis on tehnoloogilises plaanis Euroopa jaoks väga tähtsad aga me ei saa praegu veel kõike seda täna õhtul siin kindlalt väita. ja parlament on igati teretulnud äh, mm, stimuleerimaks või tagant tõukamas liikmesriike, selleks et ka liikmesriigid äh, järgiksid neil äh, lasuvaid kohustusi. et ma arvan, proua president, et kõigile küsimustele ma praegu võib-olla ei vastanud, aga ma olen alati äh, ja igati parlamendi käsutuses, jagamaks parlamendiga kogu informatsiooni, mis minu käsutuses on, aitäh. suur aitäh, lugupeetud volinik, eh, nende vastuste eest, mis te andsite ma olen saanud kolm resolutsiooni ettepanekut. arutelu on lõppenud ja hääletamine toimub eh, neljapäeval kell üksteist nüüd ma saan teile öelda seda, et homne istung algab kell üheksa ja kestab kuni kella üheni ning siis jätkub kell kolm ja lõpeb kell kakskümmend üks null null. päevakord on ära toodud